päevakorrapunkti üle on käesolevaga lõpetatud ning mul on teile kaks teadet. esimene teade puudutab Saksa ametiasutuse taotlust tühistada äh, saadik Kreutzmanni saadiku puutumatus ning äh, see suunatakse õiguskomisjonile edasiseks käsitlemiseks ning tea-, teine teade äh, puudutab